raportööride nimetamise ja arvamuse koostajate nimetamise osas meil on kaks raportit ja komisjon soovitas, et esimees koostab need raportid, üks puudutab direktiivi, millega muudetakse Äh, meresõitjate koolituse miinimumnõudeid ning teine puudutab määrust, kuidas kiirendatud korras kasutusele võtta naftatankerite kaheküljeline disain. keegi ei olnud huvitatud nendest raportitest, nii et, et esimees ise peab need raportid nüüd koostama. mis puudutab arvamusi, siis arvamused äh, siin meil on rotatsioonisüsteem ja tahaksin saadikutele meelde tuletada, me paneme arvamused kirja selles järjekorras, kuidas me nad saame, nii et, et kõik on õiglane. ja nüüd siis arvamused, mis koostatakse, on järgmises lõbusõitu, paadid ja isiklikuks otstarbes kasutatavad ECR e fraktsioon, üldeelarve täitmise kinnitamise menetlus, sotsiaaldemokraadid, koordinaatorid Eh, leppisid kokku, et viis, kuus ja seitse, see puudutab ka eelarve täitmise menetlust erinevate ametite osas. me koostame nende kohta ühe arvamuse ja sotsiaaldemokraadid saavad selle ja, ja otsustasime ühte liita ka struktuurifondi ja ühtekuuluvusfondi teemalised arvamused. ja selle arvamuse koostavad rohelised dokumendid, mis infoks saadi, me oleme saanud komisjoni teatise ühtse lennundusruumi kohta, kokkuleppe kohta Aserbaidžaani vabariigiga, see arvamus koostatakse ka rotatsiooni alusel ja selle saavad rohelised. ning eh, meie soovitus oleks, et see eh, teadusuuringute programm, mis puudutab meresid ja ookeane, selles osas me ei tee mitte midagi. vabandust The coordinators äh, koordinaatorid on saanud ka komitoloogiamenetluste raportite viimase paketi, samuti arutasime äh, seisukohti, mis puudutavad äh, kontakte teiste parlamentaarsete organitega ning me Äh, jõudsime järeldusele siis, millised on need valdkonnad, kus me sooviksime nende parlamentaarsete organitega äh, suhteid arendada, nimelt äh, raudteepaketi ümbersõnastamine. samuti lennujaamade pakett, ECR fraktsioon tuli selle mõttega välja ning jätkusuutlikud kriteeriumid ja suunised üle-euroopaliste transpordivõrkude kaasrahastamiseks, siis reisijate õigused kõigi transpordivahendite korral ning samuti veoautojuhte puudutavad äh, muudatused, nii et, et see Nendes valdkondades leidsid koordinaatorid, et on vaja teha tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega ning teeme seda niimoodi, nagu me tavaliselt oleme teinud, kasutame siis raportööre nende kontaktisikutena järgmine punkt, mida me arutasime, oli palve korraldada eh, minikuulamine digitaalsete sõidumeeringute osas, me, see puudutab proua Tikao raportit ja eh, kas siis kahekümnendal või kahekümne esimesel detsembril me selle minikuulamise korraldamine. ja tahaksin saadikutele meelde tuletada seda, mida ma koordinaatoritelegi meelde tuletasin, et äh, meil on tavaliselt väga head kuulamised, aga väga vähe osalejaid on kohal. nii et, et kui me tõepoolest kuulamise korraldame, siis palun tulge. koordinaatorid jõudsid kokkuleppele, et me peaksime tegema ka midagi äh, konstruktiivsemat ja äh, positiivsemat Euroopa mobiilsusnädalal ning äh, Eh, et me peame siis mingite seisukohtade või mõtetega välja tulema eh, toimub ka erakorraline koordinaatorite kohtumine Strasbourgis kahekümne kuuendal oktoobril, siis räägime üle-euroopalistest transpordivõi-, eh, võrkudest, siis me saame ametlikult juba komisjoni ettepanekud selles valdkonnas. loodetavasti komisjon jõuab üheksateistkümnendal oktoobril nende osas kokkuleppele. ja samuti on meil äh, veel kokkulepe, mis puudutab härra Jazerbomsk, Jazerbomski tänaõhtust sõnavõttu. Äh, koordinaatorid vaatasid, milliseid ettepanekuid teha, et mida me nende funktsionaalsete õhuruumiblokkide osas ette võtame, äh, kuidas me saaksime liikmesriiki, liikmesriike sundida tempot tõstma selles valdkonnas see oleks äh, üldiselt äh, kõik sellest, mis koordinaatorite kohtumisel toimus, proua Foster. Äh, vabandust, ma tahaksin teada, kas kuna meil seisab ees väga pikk hääletus, teid ei ole väga hästi kuulda ilma kõrvaklappideta, aga neid on väga ebamugav kanda Ehm, paljud meist saavad teist ka ilma tõlketa väga hästi aru, kas te äkki saaksite oma mikrofoni heli valjemaks panna? No turn... ei, mina küll mitte midagi teha ei saa, ütleb esimees. ma ei tea, kas äkki keegi teine saab kuidagi minu mikrofoni heli tugevamaks panna. igatahes keegi ei ole mind siiani süüdistanud, et ma liiga vaikse häälega kõnelen niisiis, kas kellelgi on veel koordinaatorite soovituste kohta midagi öelda, ei ole, aitäh. härra Kumotsakos, palun. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητάω το λόγο. Ξέρω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη και μακριά ψηφοφορία. Ζητάω το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω. Ma saan aru, et meil seisab ees väga pikk hääletus, aga ma tahaksin lihtsalt tänada kõiki neid kolleege, eh, kes on tööd teinud, eh, eriti koordinaatoreid eh, Äh, kes tegid väga palju tööd ära, töötamaks välja seda teksti, mis puudutab integreeritud meretu-, merenduspoliitikat, suur aitäh kõigile! aitäh, härra Kumutsakos, ka teile tehtud töö eest! niisiis, selles osas oleme nüüd kokkuleppele jõudnud. nii, ma võtan nüüd teised paberid The... ja läheme hääletusnimekirjade juurde. kõigepealt me hääletame integreeritud, ei, ei hääleta integreeritud merenduspoliitikat. no rahu, rahu, rahu nüüd. ma Äh, ütlen nüüd, mida me hääletama hakkame, nii, äh, ümbersõnastus punkt kaksteist, jah, päevakorras. okei okay.. Can I first of all announce that Mr tahaksin öelda, et härra Störksi muudatusettepanekuid esitab nüüd härra Tibeko. Äh, need Ehm, ma pärast teatan veel need numbrid. Right. For... kõigepealt kontrollime, kas hääletusmasinad toimivad ja teeme kindlaks, et keegi ei petta ega kedagi liiga palju ei ole, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ära, kellel on üks liige liiga palju. ja Rahvaparteil loomulikult, üks ülearu. kas see üleliigne on nüüd läinud? hääletus on lõppenud. nii, nüüd, nüüd on kõik korras, alustame hääletust. artikkel kaks lõige üks ja mm, palun olge kannatlikud, sest et tegemist on tõesti väga keerulise hääletusega ning äh, võib-olla me peame siin omavahel äh, rääkima, et aru saada, mida me järgmisena üldse hääletame no,. aga vähemalt ma tean, kust me hääletamist alustame. aga äh, niisiis artikkel kaks lõige üks, kaks viis neli proua Wilsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis seitse, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üks, suuline muudatus üheksa härra Martšinkivitšilt ja Sassadalt, kas kellelgi on suulise muudatuse vastu midagi? kui teil on midagi vastu, siis öelge. kas kellelgi on midagi selle vastu, ei ole, niisiis, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda elektrooniliselt, mulle tundub, et tagasi lükatud. niisiis, kakssada kuuskümmend üks suulise muudatusega hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame kaks, kuus, ühte ilma suulise muudatuseta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kuus, kolm osade kaupa, esimene osa ilma sõnadeta äh, võrgustik, mille rööparaius on erinev sellest, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, mis sisaldab ka need sõnad, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist, raportööri suulise muudatusega üks, vastu ei ole keegi suulisele muudatusele, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, seitse, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaks, kuus, seitset, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kaks, kuus, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kaks, lõige neli, suuline muudatus kaks, härra Marineskult, kas kellelgi on midagi suulise muudatuse vastu? härra El Kadri jah, meie oleme vastu, sellepärast et see muudatus läheb liiga kaugele kuna äh, suulisele muudatusele oleme vastu, ollakse vastu, siis seda hääletada ei saa, nii kaks, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, seitse, kaks, suuline muudatus kolm, raportöörilt, kas kellelgi on midagi suulise muudatuse vastu, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd nüüd hääletame siis muudatust kaks, seitse, neli on järgmine, mida me hääletame. osade kaupa hääletus kahes osas, esimene osa äh, reguleeriv organ tähendab organit ja nõnda edasi ja teine osa ja samuti poliitika kujundamise osast, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. niisiis, muudatus kakssada seitsekümmend neli, esimene osahääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on vastu võetud. teine osa nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, viis härra Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, seitse, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, seitse, üheksa ja nüüd tuleb hääletada osade kaupa. kahes osas, esimene osa, regionaalsed teenused ja sellega kustutatakse siin teatud osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu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 hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kaks kaheksa kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kaheksa üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tulemus oli segane. teeme uuesti, kakssada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa kaheksa ja kaks üheksa üheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A. me hääletame nüüd kompromissi A välja arvatud kaks osa, mis teil hääletusnimekirjas on, nii, lõige neli, tulud ja nõnda edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame seda kahte osa, kõigepealt lõige neli, mis puudutab raudteeettevõtete tulusid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõi-, lõige neli, see säte ja infrastruktuuri haldaja, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, palun. hääletus on alanud niisiis äh, lõige neli, viimane lause, hääletus on alanud, hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd äh, läheme leheküljele üheksa kompromiss B kes on kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd läheme eraldi lõigete juurde, lõige kolm, kuue on nõudnud eraldi hääletust. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime seda. me hääletame ALDE poolt nõutud eraldi hääletust. hääletus on alanud. ei, ei, ainult ALDE osa hääletame. eraldi hääletus kaks see puudutab lõiget kolm A uus sõnadega ja kaitseb avaliku teenuse kohustust. hääletus on alanud, kõik on hääletanud, hääletus on sul-, lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd eraldi hääletus veel põhjenduspunktide osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lehekülg üksteist, kaks üheksa üks muudatusettepanek, see on lehekülje lõpus. härra Sterksi muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks, mis puudutab artiklit neli lõiget kaks B uus. raportöör. raportöör, kas te ei ole nõus? It may be on a different äh, võib-olla teil on see teisel leheküljel, artikkel neli, lõige kaks B, uus muudatus kakssada üheksakümmend üks härra Sterksi nimel, nii et härra Sterksi pärandist ei pääse me kuhugi. niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime siiski, hääletus on alanud, kakssada üheksakümmend üks kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss C. siin ei ole midagi keerulist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudate kolm, viis, seitse minu hääletusnimekirjas on see lehekülg kolmteist, ähm, artikkel üheksa, lõige kaks, äh, alajaotus kaks, proua Tikau ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, kaheksa nüüd, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend on tagasi võetud ja hästi-hästi me kontrollime eh, seda muudatust kolmsada viiskümmend kaheksa härra Pachilt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja käte põhjal me saime teistsuguse tulemuse Teil oli õigus, et te kontrolli nõudsite. niisiis. nüüd me läheme siis kolm, viis, üheksa, härra Tremosalt, suuline muudatus neli, vastuväiteid sellele ei ole, siis kohe hääletame. härra Kolitšek, kas te olete suulise muudatuse vastu? hästi. siis me hääletame seda ilma suulise muudatuseta, nii kolm, viis, üheksa kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaks on tagasi võetud, kolm kuus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kuus, neli tagasi võetud, kolm, kuus, viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kuus, kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, seitse, kolm, kuus, kaheksa ja kolm, kuus, üheksa on identsed, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend üks raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kolmsada seitsekümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolm, seitse, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolm, seitse, kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, kolm seitse üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa viis ja kolm kaheksa neli identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa seitse on tagasi võetud, kolm kaheksa kaheksa, suuline muudatus viis, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss D siin on nõutud äh, osade kaupa hääletusi ja on ka suuline muudatus kuus. kas kellelgi on midagi suulise muudatuse vastu? härra Kolitšek on vastu, seega me hääletame ilma suulise muudatuseta. niisiis, kompromiss D ilma suulise muudatuseta, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda, palun. hääletus on alanud. me äh, hääletame kompromissi D. kompromiss D. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd osade kaupa hääletused Äh, lõige kaks, äh, osa neli, teine lause ja seda on andnud kuue, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd osade kaupa hääletus kolm rohelistelt, lõige kaks, osa neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, osade kaupa hääletus neli kuuelt Äh, lõige neli ja lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. me kontrollime osade kaupa hääletust neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud osade kaupa hääletus viis, kuuelt ähm, äh, lõige kaks, jaotus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, osade kaupa hääletus kuus, kuuelt äh, lõige kolm ja neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, e on järgmine minul on see leheküljel kakskümmend kaks ja Rahvaparteil on kahekümne kolmandal leheküljel. Neil on vist suurem, suurem eh, kirja suurus, lihtsalt sellepärast on neil kahekümne kolmandal leheküljel. niisiis, lehekülg kakskümmend kaks. Right, because we have agreed the same word kuna me oleme leppinud kokku samasuguses sõnastuses viimases kompromissis, siis me osade kaupa enam hääletama ei pea, sest me oleme juba eelmise kompromissi raames need heaks kiitnud, nii et hääletame ainult kompromissi E. tervet teksti, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud neli, viis, kuus muudatus on järgmine, minul on see leheküljel kakskümmend viis ja tõenäoliselt ka Rahvaparteil, see on lehekülje alguses, neli, viis, kuus. see puudutab artiklit neliteist lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, viis, seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime neli, viis, seitset, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, neli, viis, kaheksa, kes on poolt? vastu. teeme uuesti. inimesed hakkavad väsima, niisiis neli, viis, kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime seda, hääletus on alanud. hääletus on alanud, muudatus nelisada viiskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud. neli, viis, üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss F. see, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kahte, hääletus on alanud see on äh, lisa neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud üks null kolm järgmisena, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. neli seitse seitse järgmisena, lehekülg kakskümmend seitse minu hääletusnimekirjas ja kakskümmend kaheksa Rahvapartei omast, niisiis neli, seitse, seitse, artikkel seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? neli, seitse, kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, neli, seitse, kaheksa poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, seitse, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega neli, sada kaheksakümmend langeb ära ja nüüd saame hääletada plokina nelikümmend üheksa kuni viiskümmend kolm ja veel ka neli kaheksa üks ja raportööri sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli kaheksa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kaheksa, kolm langeb ära, neli, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aitäh, kolleegid, neli, kaheksa, neli langeb ära, neli, kaheksa, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus ja neli, kaheksa, kaheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neid kahte, palun. viiskümmend kuus ja nelisada kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vabandust, neli, kaheksa, üheksa jäi vahele, neli, kaheksa, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu, kontrollime palun, viiskümmend seitse, kontrollhääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nelisada üheksakümmend langeb ära, nelisada üheksakümmend üks härra Van Dalenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, sada viis kuni sada üksteist, need saame hääletada plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, üheksa, kolm ja kuni kuus, üheksa, seitse langeb ära, nüüd nelisada üheksakümmend kaks, kes on poolt. ja neli, üheksa, kolm ka, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mõlemad on tagasi lük-. neli, üheksa, viis proua Jaalalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, üheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromiss H juurde leheküljel kolmkümmend üks on see ja siin on nõutud ka osade kaupa hääletusi ja suuline muudatus, kõigepealt võtame kompromissi, nii nagu ta on. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, osade kaupa hääletus üks kuuelt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatus seitse rohelistelt, kas keegi on selle vastu? siis kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime suulist muudatust seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja tundub, et vastu võetud kakskümmend kaks ja kakskümmend, jah, vastu võetud, osade kaupa hääletus kaks kuuelt, lõige seitse, esimene lause, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda ka, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, seitse vastu, inimesed hakkavad väsima, niisiis osade kaupa hääletus kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, osade kaupa hääletus neli rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme kompromissi I juurde, leheküljel kolmkümmend neli rahvapartei on meist nüüd juba kaks lehekülge ees kõigepealt hääletame kompromissi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd osade kaupa hääletused, esimene rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, osade kaupa hääletus kaks, rohelistelt lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, neli, seitse on järgmine muudatus, mida me hääletame. leheküljel kolmkümmend kuus. Äh, lõige kolmkümmend viis, artikkel kolmkümmend viis, lõige üks äh, härra Kraamerilt ja proua Düganilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss J ja me hääletame plokina nii kompromissid kui ka muudatused kuuskümmend kaheksa, üks, kaks, kaks kuni üks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, neli, üheksa ja seitse, üks, kuus langevad ära ja härra Kraam-, Kraameri muudatus viis, neli, kaheksa on järgmine. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, viis, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viis, kolm on tagasi võetud, viis, viis, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, viis, kuus ja viis, viis, seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neid kahte viis, viis, kuus, viis, viis, seitse, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. viis, viis, viis ja viis, viis, kaheksa langevad ära ja nüüd viis, viis, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, kolm ja viis, kuus, neli on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend ja viis, kuus, viis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuus, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, üheksa ja viis, seitse, null on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis seitse seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, kaheksa, härra Van Dalen, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, seitse, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, null, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaheksa, üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L on järgmine ja siin on ka osade kaupa hääletusi, aga kõigepealt hääletame kompromissi ennast, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. osade kaupa hääletus üks kuuelt, artikkel viiskümmend kuus lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun. osade kaupa hääletus üks kuue os-, oma hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, neli vastu ja Rahvapartei ei hääletanud. nüüd osade kaupa hääletus kaks kuuelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. osade kaupa hääletus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. osade kaupa hääletus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme kompromissi M juurde. kas kõik on leidnud kompromissi M? kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss N kes on poolt, kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa järgmine ja plokina kuni muudatuseni kaks, viis, kaks. nii, kaheksakümmend üheksa kuni kaks, viis, kaks. vabandust, kuni muudatuseni neliteist siiski plokina, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kaks, kaks viis kaks langeb ära, kuus neli kolm langeb ka, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend üks plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend ja viissada viiskümmend üks langevad ära viissada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, neli, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli kuni üheksakümmend kaheksa pluss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, neli, viis langeb ära, kuus, neli, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, neli, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kompromiss O. kompromiss O. We just have uh, one split vote from the e niisiis uh, uh, kõigepealt hääletame kompromissi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, osade kaupa hääletus äh, Taane üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B järgmisena see puudutab lisad seitse, kas kõik on selle üles leidnud, siin tuleb jälle osade kaupa hääletada, aga kõigepealt hääletame kompromissi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ALDE osade kaupa hääletus lisa seitsme osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, palun me hääletame siis ALDE poolt nõutud osade kaupa hääletust, lisa seitse punkt üheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, kolmkümmend neli poolthäält, üheksa vastuhääle vastu. kompromiss Q järgmisena ja nimeline hääletus, rohelised on seda nõudnud hääletus on alanud. hääletus on alanud. kompromiss Q. lisa kaheksa punkt üks ja nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, üksteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud kompromiss R on järgmine. see puudutab lisa kaheksa punkti viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaks, üks on järgmine, see puudutab lisa üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaks, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaks, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd läheme põhjenduspunktide juurde. ja alustame põhjenduspunktiga A ja väike A, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks tahate kontrollida sada neljakümmet, niisiis kontrollime sada neljakümmet, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend üks härra Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka. Ehm, ma tean, et te hakkate juba väsima niisiis, sada nelikümmend üks hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatus kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud. sada viiskümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus neli, kes, raportöörid, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime muudatust neli. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada viitkümmend viit, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse vabandust? Te nägite ju, et see oli tagasi lükatud kahe häälega, kakskümmend üks, kahekümne kolme vastu ja sada viiskümmend seitse nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime sada viitkümmend seitset, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vabandust, see langeb ära, see langeb ära. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa osade kaupa, esimene osa, ilma sõnadeta olemasolev riiklik, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa langeb ära. ei, me peame hääletama või, või ei pea hääletama. hääletame siis ka teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me peame olema järjekindlad. sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis, kes on, ei, siin on nimeline hääletus ah.. rohelised on tagasi võtnud nimelise hääletuse nõudel, muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, mulle tundub, et tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hästi kontrollime. aga äh, kolm neljandikku Rahvaparteist ei hääletanud kui nad ei viitsi hääletada, siis hea küll, hea küll, kontrollime, niisiis sada kuuskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmised kaks langevad ära, nii et, et sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks,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 sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kaheksakümmend ühte, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm. okei, one eight four is being withdrawn. sada kaheksakümmend neli on tagasi võetud, nii et hääletame sada kaheksakümmend kolme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli võeti tagasi, muudatus kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vabandust, see langeb hoopis ära. sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa suulise muudatusega kaheksa härra Rikeelt kas kellega on midagi suulise muudatuse vastu? ei ole, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, sada üheksakümmend on tagasi võetud, nii et sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada üheksakümmend viit, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli härra Tremosalt, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime sada üheksakümmend nelja, mulle tundub, et vastu võetud, aga hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud jah, tõepoolest vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks järgmist langevad ära, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. hästi, kontrollime muudatust üksteist raportöörilt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud mina vaatan, mida variraportöörid teevad, nemad on veel ainsad, kes hääletavad. vastu võetud. kakssada kolm on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt, ei, see langeb ära, sest üksteist võeti vastu, jah. kakssada neli järgmisena, ei, see langeb ka ära. ei, siiski kakssada neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis, kakssada kuus ja kakssada seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust kaksteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa. tahate kontrollida kakssada kaheksat, hästi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada üheksa härra Kraamerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada üheksat ka, hääletus on alanud. mulle tundub, et enam-vähem kolm-neli olid tulemikud. kas kõik on hääletanud? vastu võetud, jah. kakssada kümme, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist härra Siilelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada kahtteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kakssada kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. teeme pausi. okei okay,, two one five, those kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuusteist langeb ära, kolmteist ka, kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida kakssada kakskümmend elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Two, two, two, those in favor. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vas-, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kakssada nelikümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks Rahvapartei hääl üle, nii et üks kaart välja, palun. Are we clear now? Vote is nii, nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus langeb ära, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakssada nelikümmend seitse, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. 249 is next, those in favor kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu. ära kontrollime, kakssada nelikümmend üheksa, elektrooniline hääletus. härra Tremosa ainsana hääletas sellepärast elektrooniliselt, hääletus on alanud. Has everybody voted? Vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud jah, teil oli õigus, härra Tremosa, aga kolmkümmend kolm tüüpi ei teinud nii nagu teie, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd lõplik hääletus õigusloomelisele ettepaneku üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuuskümmend üks poolt, kuus vastu, üks erapooletu vastu võetud ja nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, viis vastu, üks erapooletu, vastu võetud, palju õnne raportöörile, proua Serakianile

Okay. Okay, ladies and gentlemen. hästi, daamid ja härrad, enne kui jätkame hääletust, on äh, segadus roheliste muudatusettepanekuga, mis puudutab pääste lisamist äh, abi juurde. see peaks olema lisaks kompromissettepanekule üks mitte kompromissettepanekule kaks, nii nagu see oli eile õhtul laiali jagatud hääletusnimekirjas, nii et roheliste suuline muudatusettepanek, kus soovitakse lisada sõnad rescue and peaks siis olema muudatused, kompromissmuudatusettepaneku üks osa. kõigepealt seitsekümmend kaks võeti tagasi, nii et kohe kompromissettepanek üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, see on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek, millest just rääkisin härra Taylorilt, kus lisatakse ingliskeelsed sõnad rescue and, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud kontrollime, kui soovite, suuline muudatusettepanek, elektrooniline hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. NV kaheksa langeb ära muudatusettepanek seitsekümmend neli ka. nii et kus me nüüd üldse, Kris, peaksime olema, üksteist langeb ka ära, seitsekümmend kuus artikkel üks kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis on? Seventy seven, those in favor. kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud NV üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. NV kümme langeb ära, seitsekümmend üheksa langeb ka ära. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend järgmiseks koos suulise muudatusettepanekuga Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek A, keegi pole vastu, nii et poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kas võime üheksakümmend kahte kontrollida, ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud and that is adopted. vastu võetud. üheksakümmend kolm vist langeb ka ära, nii et NV üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga liberaalidelt nimelt, et see viia artiklisse kaks lõikesse neli B, nii et kui te ütlete jah, siis meil läheb äh, artikkel kaks lõikest kolm punkt A artiklisse kaks lõike neli punkt B. nii et kui te olete nõus suulise muudatusettepanekuga, siis te hääletate selle poolt, et läheb tekstis natuke tahapoole. kas olete nõus selle suulise muudatusettepanekuga, siis äh, hiljem üheksakümmend seitse proua Bilbaul, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa langeb ära, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kas nüüd on sada kolm, sada kolm kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, poolt, teine osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida kompromissettepanekut neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Is hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. nii et nüüd sada kaks või? So what's next? aga mis siis järgmiseks on, küsib härra esimees. Oh sada neli on järgmine härra Taylorilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Envi kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siin on jälle see vana probleem ingliskeelsete sõnadega safety and, ja security nii et järgmiseks kogu muudatusettepanek, sellepärast et kompromiss neli lükati tagasi, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kontrollime, muudatusettepanek sada kuus, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? see hääletusnimekiri on täiesti hullumeelne. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. rahvapartei ja võib-olla ka teised lubavad, et sotsiaaldemokra-, sotsiaaldemokraatide hääletusnimekiri pole küll päris see, mida meile algselt lubati You get yours, yeah, thank you. jah, sina saad enda oma, suur tänu. kus me nüüd jäime omadega? Pole päris selge. sada seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks sada kaksteist osade kaupa esimene osa sotsiaaldemokraatidelt Activity of the Agency ehk esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime seda esimest osa kontrollida, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, nüüd teine osa ehk ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viisteist suulise muudatusettepanekuga raportöörilt ja liberaalidelt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada neliteist, kes on poolt, vastu. kas kontrollime sada neljateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend, kes on, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek B järgmiseks, eks? suuline muudatusettepanek B osade kaupa, ECR fraktsioon on seda nõudnud, esimene osa tekst ilma sõnadeta in assessing member states ja nii edasi, ehk siis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ja teine osa koos nende sõnadega siis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud suuline muudatusettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi kolmteist kahes osas, esimene osa. oi, see langes ära. So it's one one nine now nii et sada üheksateist järgmiseks X kahes osas, kogu tekst, välja arvatud sõna national ja siis pärast koos national'iga. nii et esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks kahes osas. esimene osa kun-, sõnaga mei, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa as and when applicable and, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. härra Taylorilt sada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Next is one two five. sada kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, välja arvatud sõnale souli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud NV neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist Envilt, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa langevad ära, nii et järgmiseks sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa Referred to in article to three, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime sada kolmekümmend kahte kontrollida, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. järgmiseks äh, eelarve neli, kes on poolt, vastu vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida muudatusettepanekut kakskümmend, hääletus on alanud? Vote is hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli härra De Grandes Pascal, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. eelarvekomisjoni kuues ettepanek, teine osa. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, era-, kas võime kontrollida sada kolmekümmend seitse, et hääletus on alanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. raportöörilt kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve kaheksa teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud eelarve kaheksa osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida suulist muudatusettepanekut D, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üks, kolm, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime seda kontrollida? sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu ära, kontrollime kahtekümmend seitset, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. jälle tagasi lükatud. Envi kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletu. kontrollime Envi kaheksateist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. eelarve kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, eelarve üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu aga me ju võtsime selle vastu. nii et sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida kahtekümmend kaheksat, hääletus on alanud? Everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? And that is rejected muudatusettepanek üheksateist, NV üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime, NV üheksateist hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud eelarve kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud. eelarve neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud. eelarve neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud. eelarve sada nelikümmend kolm hoopis, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud viiskümmend eelarvest, kus esimene lause langeb ära, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kui palju lehekülge siin veel järgi on jäänud, küsib härra esimees. see ettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt ikka veel oleme artikli üks juures. kes on poolt, vastu, erapooletu? kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. Has everybody voted? Vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa langeb ära. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu taga, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks, Envi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. NV kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. viiskümmend kolm, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolm raportööri, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida viitekümmet kuud, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud neli langeb ära, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV kolm langes ka ära. viis ka. NV neli ka. nii et viiskümmend kaheksa järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seitset, nii et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa osade kaupa, esi, kahes osas, esimene osa. kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime, tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend üks kahekümne ühe vastu. tagasi lükatud seega, nii et teine osa langeb ära. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks osade kaupa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kuuskümmend kaks langeb ära, nii et kuuskümmend koos suulise muudatusettepanekuga nii et koos muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus, poolt langeb ära jah. NV5 järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa ja kontrollime kuutekümmend kaheksat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. üheksa raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viimane ring, Envi eh, Kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi seitse, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, eelarve kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd õigusloomeline resolutsioon, eh, eelarve kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd muudetud kujul ettepanek, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, viis vastu, kaks erapooletut vastu võetud ja nüüd õigusloomeline resolutsioon, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, viis vastu, kaks erapooletut vastu võetud, palju õnne Fleckensteinile, härra Fleckensteinile. We are One, two, three. nii, läheme edasi. Okay. So we've still got some more votes to do, unfortunately, colleagues. kahjuks, kolleegid, me peame jätkama. niisiis kas mul on nüüd asjad õiges järjekorras. minul on Gruusia, lihtsalt lõpphääletus. nii et, et härra Ulmer oli raportöör, hääletame eh, Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist lennunduspiirkonna lepingut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, Gruusial on hea meel teada saada, et me oleme nõus, kolmkümmend kaheksa poolthäält kahe vastuhääle vastu, see on vastu, vastu võetud, aitäh härra Ulmerile. ja nüüd siis äh, puudutab asi Jordaaniat. Äh, proua Senalova on raportöör, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja ka see on vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, üks vastu, üks erapooletu. aitäh proua Senalovale. nüüd minu enda raport, mis puudutab Ateena konventsiooni reisijate enda pagasid mereveo korral. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, üks erapooletu. ma üritan välja selgitada, kes see oli. aitäh, igatahes raport on vastu võetud. ja järgmisena härra Mari, Marinescu raport, mis puudutab konkurentsipoliitika aastaaruannet. muudatus üks härra De Bakkerilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te tahate kontrollida, kontrollime siis muudatust neli hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss muudatuse viis, kuus, seitse, kaheksa ja üheksa osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme nüüd kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist ei ole vaja hääletada, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist kahes osas, esimene osa, kustutamine, recalling first railway package. teine osa, stresses rail market, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud siin on seisit-, selgitus, äh, hääletusnimekirjas on öeldud, et kompromiss juba hõlmab seda ja kompromiss juba võeti vastu. ja me võtsime ka selle niikuinii vastu, nii et, et vastuolu ei ole, me oleme olnud järjekindlad. küsimus on lihtsalt selles, et kas tegemist on nüüd lisandusega või? kustutamise me võtsime vastu, öeldakse mulle nii et, et asi on, asi on järjekindel, aga eks me vaatame veel läbi härra Marinescu. teise osa tekst on identne kompromissi tekstiga. jah. meil ei oleks olnud vaja hääletada tegelikult seda, sest me olime juba hääletanud, aga vähemalt me olime oma hääletuses järjekindlad kas me nüüd peame kuuteist ka hääletama või? okei okay,, we'll vote on six. okei okay,, hääletame kuueteistkümnendat. kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud, muudatus kuusteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, sest näib, et siin saali poolel keegi ei vaevunud hääletama. niisiis, muudatus üheksateist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 see arvamus on vastu võetud, kolmkümmend viis poolthäält, kolm vastuhäält, kaks erapooletut, aitäh ja õnnitlused härra Marineskule. ja järgmisena hääletame arvamuse eelnõu, mis puudutab kodanike teenistuses osaleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamist. härra Sassada on arvamuse koostaja, arvat-, alustame muudatusest üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus osade kaupa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaheksateist koos suulise muudatusega. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend langeb ära, sest me võtsime kaheksateistkümne vastu ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend seitse poolthäält, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole, õnnitlused härra Zassadale. niisiis. kolleegid, tahaksin teile meelde tuletada, et täna pärastlõunal on meil siin härra Jaržembovski kell kolm ja tahaksin tänada teid ja kõiki raportööre täna hommikuse koostöö eest, et me selle väga-väga pika ja üksikasjalise hääletusega ühele poole saime ja tahaksin tänada ka sekretäriaati. sest tegemist oli tõesti väga pika ja raske tööga ja äh, me saime sellega hakkama, nii et, et suur aitäh kõigile ja head isu!